parlamentidevahelise konverentsi uue istungiga algust teha. meie kohtumised on olnud väga edukad. ESM-i alased arutelud olid ennem väga edukad ning nüüd tervitame me siin Eurogrupi presidenti Marius Antenot ta just äh, juhtis oma esimest Eurogrupi ECOFINis ning ta peab oma kõne maha ning siis saame korraldada ka lühikese küsimuste-vastuste vooru ja kuna see öö, äh, osa ei olnud meil ennem kavas, siis ma teeksin ettepaneku, et äh, saadikud lihtsalt käega annaksid märku, kui nad soovivad sõnu, sõna. Teie kaardid kogutakse ka kokku, aga sõnavõtte saab olema vähe, sest kell viisteist nelikümmend viis peame alustama juba uue aruteluga. niisiis, annaksin sõna kõigepealt öö, äh, sõna Menda Stojanovale, minu kaaseesistujale, kes juhib äh, eelarve ja rahanduskomisjoni Bulgaaria parlamendis. aitäh. härra Kotieri. härra Centeno. armsad kolleegid, minu jaoks on suur au olla täna pärastlõunase istungi kaasjuht. ma ootan väga Mario Santeno kõnet euroala makromajandusliku juhtimise kohta. me räägime siin ka pangaliidu viimistlemisest. Bulgaaria oma esimese eesistumise aja, ajal on otsustanud olla proaktiivne ning töötada majandus- ja rahaliidu täiustamise kallal. palun, härra Sõtel. Thank you very much. Honorable... aitäh, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. suur tänu mind kutsumast siia Euroopa poolaasta konverentsile selle aasta Euroopa parlamentaarse nädala käigus. Eurogrupi presidendina räägin ma siin kojas esimest korda, mul on selle üle hea meel te-, ning hea meel on teha seda ka üritusel, kuhu on koondunud liikmesriikide parlamentide esindajad. viimastel aastatel raskes olukorras oleme me parandanud poliitika koordineerimist Euroopas Euroopa poolaasta on üks meie suurimaid saavutusi ning hea näide Euroopa algatustest. see toob kaasa parema riikliku riik,, paremad riiklikud ning Euroopa ülesed tulemused ning parandab rahaliidu toimimist ning seda kõike läbi demokraatlikult läbipaistva protsessi. protsess on keerukas, sinna on kaasatud liikmesriigid ja institutsioonid, aga kuidagi teisiti Euroopat ehitada ei saa. mina olen töötanud intensiivselt koos oma kolleegidega, et äh, parandada euroala ning leida lahendused, äh, kuidas euroala muuta tugevamaks. et euroala toimiks paremini suurema hulga inimeste jaoks, mitte väheste jaoks. me ei saa ega tahagi äh, unustada oma poliitilisi eesmärke ning me peame mõtlema, kuidas eesmärke saavutada koos liikmesriikide ning Euroopa Parlamendi saadikutega. Te olete rääkinud juba EMU ülesehitamise aspektidest, te olete ära kuulanud Keskpanga, Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poolsed seisukohad. me jagame oma seisukohta selles, et EMU on vajalik ning see tuleb lõpuni üles ehitada ning see toob meid kokku täna lisaksin siia ka Eurogrupi presidendi vaatenurga. pärast seda, kui me aastaid oleme tegelenud kriisi haldamisega, saab Eurogrupp nüüd lõpuks hakata tegelema EMU lõpliku ülesehitamisega. see on nii sobilik kui meeldiv. minu jaoks näitab see seda, et mõistetakse seda, kui suurt tööd on ära teinud euroala liikmesriigid ning institutsioonid nii üksikult kui kollektiivselt, selleks et ületada suurim kriis pärast suurt depressiooni. kriisi ajal ei kaotanud kodanikud kordagi usaldust oma valuuta vastu, euro vastu. isegi keerulistel aegadel Äh, meie euro, äh, meie valuuta euro endiselt ülemaailmse valuutana kehtestas ennast rohkem. pärast seda, kui üheksateist kvartalit on kestnud majanduskasv, on euro muutunud ülemaailmse majanduskasvu mootoriks ning me oleme suutnud äh, konsolideerida majanduskasvu vaatamata tõsistele šokkidele kahe tuhande viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal. jah meie rahanduspoliitika on mänginud rolli majanduse taastumises, aga see, see ei ole ainuke põhjus minu jaoks näitab euroala äh, tugev äh, ja soliidne majanduskasv seda, et meie majandused on järjest äh, vastupidavamad, võib-olla isegi rohkem, kui arvatakse. minu jaoks on euroala lai Äh, laiapõhjaline ning korralik ma-, majanduskasv, äh, näide sellest, et meie majandused on vastupidavamad. euro on parim näide euro, euro integratsioonist viimastel aastakümnetel. riiklikud reformid ning institutsionaalne innovatsioon on näidanud, et me oleme pühendunud sellele, et ühine valuuta oleks jätkuvalt edukas nüüd on oluline pühendunult edasi tegutseda. euro on vahend, mitte eesmärk. see on olemas selleks, et aidata eh, eh, meie kodanikke igapäevaelus. see toetab meie ettevõtteid, mis töötavad maailma suurimas ühi-, ühisel turul see on olemas selle jaoks, et muuta meie majandused vastupanuvõimelisemaks, et öö, loodaks veel rohkem uusi töökohti ja võimalusi. selle eesmärk on teenida poliitilist projekti, mis on toonud kokku meie riigid ja kodanikud. on lihtne aru saada, et euro on väga tähtis. meie ülesanne on muuta see tugevamaks me jätkame meie majanduste kaasajastamist, et nad suudaksid vastu panna järgmisele kriisile ning kohaneda äh, uute muutustega, mille on kaasa toonud demograafilised ning tehnoloogilised muutused. riiklikul tasandil on selleks vaja äh, väga hästi läbimõeldud poliitikaid, kus võetakse arvesse meie eesmärke, pidades samal ajal silmas jätkusuutlikkust ning majanduskasvu ja eelkõige seda, et äh, tõsta veel meie majanduskasvu potentsiaali. oluline on, et me äh, äh, suurendame veelgi positiivseid meeleolusid meie majandustes ning siis suudame me tõesti jätta kriisi selja taha. praegu elame headel aegadel. soodne majandusprognoos ning poliitiline kalender annab meile ainulaadse võimaluse tegutseda liikmesriikides mitte ainult üksi, aga ka üheskoos. liikmesriigid on tugevamad ja jõukamad siis, kui nad kasutavad täielikult ära siseturgu, ühisturgu. nüüd jõuangi selle eh, finantsliidu juurde, mida mainisid viis presidenti, kuhu on siis kaasatud integreeritud rahastamine integreeritud turu jaoks. ma olen nõus sellega, et Finantsliit, kuhu kuuluvad panga- ja kapitaliturgude liidud, on lahutamatu osa meie toimivast rahaliidust. integreeritud finantssüsteem oleks peegelpilt meie ühtsest rahapoliitikast, ilma selleta ei ole võimalik tõeliselt ära kasutada ühise valuuta öö, mõju. kriis näitas, kui haavatav on euroala kui me räägime pankade ja valitsuste juurdepääsust turule ning piiriülestest rahaliikumistest. finantsiline killustatus oli suur mure, olukord on paranenud, kui aga järk-järguliselt ning me ei ole endiselt seal, kus me sooviksime olla. on häid põhjuseid, miks olla ambitsioonikad ning liikuda edasi tõelise finantsliidu suunas on julgustav see, et meie liidrid on öö, nimetanud pangaliidu lõplikku ülesehitamist olulisemaks prioriteediks ning juunis võetakse sellealane otsus ka vastu. ma olen optimistlik, et see saab olema võimalik. miks on see oluline? sest ma tunnen muret selle üle, et killustatus tõstab kulusid kõigi jaoks. see vähendab võimalusi ettevõtete ja kodanike jaoks seetõttu on raskem rahastada häid ettevõtteid. Äh, palju raskem on leida head kindlustust. kui ma räägin juuni otsusest, siis ma ei räägi järjekordsest teekaardist, vaid sellest, et otsustatakse konkreetsed sammud, mis tuleb astuda. pangaliidu viimistlemise arutelud keerlevad äh, riski vähendamise ja riski jagamise äh, vahelise tasakaalu ja ulatuse üle, ümber. riski vähendamise kallal oleme töötanud aastaid. Portugali finantsministrina tean ma seda väga hästi. me oleme oma tasakaalunihked eemaldanud. meil on nüüd jooksevkonto ülejääk, meie eelarve puudujääk on ühe protsendi lähedane, me oleme parandanud ja rekapitaliseerinud oma pangasüsteemi, me meil on positiivselt äh, korralik majanduskasv ning tööpuudus langeb. Äh, samas iga kriis toob kaasa oma tagajärjed ning sellega nüüd tegeleme. viivislaenud aga vähenevad ning äh, riigivõlg samuti. ehk siis meie hoiame oma asjad majapidamise korras, olles õppinud viimasest kriisist. kui vaadata nüüd era- ja avaliku sektori riski jagamise taset erinevates maailma piirkondades, näiteks USA-s, siis on selge see, et euroalal on teha veel nii mõndagi. riski jagamine on oluline, sest see leevendab majanduse äh, kõikumist teatud piirkondades ning see pehmendab majanduslanguste mõju riski jagamine võib toimuda nii eraturgudel kui ka fiskaalselt. mõlemal puhul on euroala USA-st maha jäänud. samal ajal, mida rohkem riski jagamist me erasektorile jätame, seda vähem on vaja fiskaalset riski jagamist. lähinädalatel ja kuudel töötan ma oma kolleegidega koos selleks, et euroala edasi viia siin valdkonnas see ei saa olla ületamatu takistus, sest me ei alusta ju nullist. Euroopa Keskpangale anti eh, ülesanne korraldada järelevalvet pankade üle ning me paneme paika nüüd ka reeglid, eh, eh, mille kohaselt läbikukkunud pankade võlausaldajad peavad asja kinni maksma kodanike asemel see on toonud kaasa positiivseid tulemusi, pangad on parandanud oma bilanssi, kapitaliressursid on suurenenud, viivislaenude osakaal vähenenud. kui me jõuame ühisele seisukohale selles, milline on praegune olukord, on lihtsam kokku leppida ka järgmistes sammudes, millega vähendada näiteks moraalset ohku, ohtu, mis tuleneb riski jagamisest. ma võtan seda muret tõsiselt, aga olgem ausad. esiteks keegi ei soovi alalisi ülekandeid. keegi ei näe ette seda, et meil oleks süsteem, mida saaks lihtsalt muidusööjad ära kasutada. pangaliit peaks muutma kõik, kõigi, meie kõik majandused läbi riskide jagamise tugevamaks. riskide jagamine võib-olla iseloomustab veel paremini seda süsteemi, mida me soovime saavutada ma austan nõukogu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teekaarti, aga sinna tuleb veel lisada siis aspektid, mis puudutavad pangaliitu. siin on kaks võtmeaspekti. nagu suurem osa teiste valuutaliitude puhul peaks olema meil ühtne hoiuste tagamise süsteem. kui meil on selline süsteem olemas, saame me parandada hoiustajate kaitset, vähendame pangajooksude ohtu euroala riikides samuti peaksime me kiiresti paika panema äh, äh, ühtse kriisilahendusfondi backstopi. ma jällegi võrdleksin olukorda USA-ga, kus ähm, rahandusministeerium pakub äh, selle backstopi seega nüüd tuleksin teise komponendi juurde finantsliidust ehk siis kapitaliturgude liit. kapitaliturgude liit on vajalik peamiselt kahel põhjusel. esiteks, see tõhustab siseturu toimimist. rahvakeeli öeldes, see aitab tuua kokku hoiustajad ja laenajad ning saa-, suunata rahasid sinna, kus neid on vaja see tugevdab investeeringuid ja innovatsiooni ning omakorda siis ka meie kasvupotentsiaali. eriti siis, kui rahad suunatakse jätkusuutlikesse läbipaistvatesse infrastruktuuriprojektidesse. teiseks, kapitaliturgude liit on vahend, kuidas vähendada sõltuvust pangalaenudest. kapitaliturgude liit on eelkõige stabiilsusele suunatud projekt siin võidaks kõik. see toob käegakatsutavat kasu mitte ainult ettevõtetele, aga ka kodanikele. Euroopa kodanikud saaksid kasu suuremast majanduskasvust ning töökohtade loomisest ning saaksid mitmekesistada oma tegevust öö, öö, ning saada rohkem tulu oma hoiustest. kapitaliturgude liit on suur projekt, kus tuleb tegutseda mitmes valdkonnas, näiteks kapitalivoogude äh, jälgimist tuleb parandada, selleks on vaja luua uus äh, arhitektuur, selleks on vaja eemaldada selliste voogude eest piiriülesed barjäärid. see puudutab teemasid nagu näiteks info asümmeetria, äh, maksujõuetuse seadus ning järelevalveasutuste reguleerimine. see ei ole väike asi, see on suur töö, aga sellele on vaja uus hoog sisse anda ning see peab olema tähtsamal kohal meie rahaliidu aruteludes. siin on ka loomulik sünergia kapitaliturgude liidul ning pangaliidul, mida kiiremini me mõlemaga edasi liigume, seda vähem raske saab olema kokku leppida teistes olulistes teemades, nagu näiteks ESM-i edasiarendamine, ühise fiskaalse suutlikkuse edasiarendamine ning ühised fiskaalreeglid ma olen veendunud, et äh, fiskaalse vastutuse ja solidaarsuse äh, äh, läbi saab Euroopa Liit kasu, kuna see stabiliseerib olukorda, nii nagu seda tehakse teistes valuutaliitudes. riigid, mis kannatasid tõsiselt kriisi ajal, neil kuulus taastumiseks aega ning ne nemad soovivad riski jagamismehhanismi nad toetavad ka Euroopa Keskpanga rahapoliitikat. meil on palju raporteid, EMU viie presidendi raport näiteks, aga need ei peaks meid kõrvale juhtima äh, meie tõelistest eesmärkidest. ma ütlesin selgelt, kui ma kandideerisin Eurogrupi presidendiks, et meie poliitiliste ametnikena peame selgitama oma kodanikele neid reforme, mida me ellu rakendame. niisiis, kui me räägime kapitaliliitude tu-, liidust, kapitaliturgude liidust, siis peame me ütlema selgelt, et eh, startupidel peaks olema lihtsam, so-, Soome startupidel peaks olema lihtsam saada rahastust Prantsusmaal, Iiri pensionärid peaks saama oma raha paigutada Saksamaale, Hispaania keskmise suurusega ettevõte peaks saama koguda kapitali Hollandist see on igapäevas, siin loome me igapäevaseid võimalusi meie kodanikele ja ettevõtetele. nii saame me ära kasutada oma kasvupotentsiaali, sellega jõuame viimase punkti juurde. me peame tagama, et Euroopa Rahaliidu süvendamise protsessiga käib kaasas ka demokraatlik vastutus. see ei ole lihtsalt sõnakõlks. viimane poliitiline tsükkel Euroopas näitas, et Euroopa projekti ja eurot toetatakse laialdaselt. arvamusküsitlused kinnitavad seda ka, meil on selge mandaat tegutseda. me peame leidma pragmaatilised lahendused, nii nagu me seda tegime kriisi ajal, aga seda ei saa teha äh, demokraatia nõrgendamise arvelt. tuleb kinni pidada aluslepingutest ja Euroopa õigusest, aga samas ei tohi see takistada meie loominguliste lahenduste leidmist kodanike huvides. parlamendivahelised kohtumised nagu tänane on hea näide sellest, et me soovime kaasata kõiki ning äh, soovime tegutseda demokraatlike äh, äh, algatustega edasi, nagu näiteks seda oli Euroopa poolaasta, aitäh! suur aitäh teile! härra Centeno, teie olulise panuse eest tänasele kohtumisele. meil on kuus sõnasoovijat. meil on ainult kaheksateist minutit aega. seega ainult kaks minutit. nii et äh, alustan Erik Enrique Vöviga äh, Prantsuse Rahvusassambleest. väga lühike küsimus. Te ütlesite, et praegu on äh, kasvufaas tõepoolest äh, ning loomulikult kõigi äh, ka, igasuguse kasvuga käib kaasas risk, mõnda riski te mainisite, kas võiksite öelda, millised on teie meelest identifitseeritavad riskid, näiteks äh, näiteks võlakirjade ülehindamine, äh, riikide kõrge võlatase ja äh, erasektori kõrged, kõrge võlatase, digitaalmajandussektor äh,, ning seda võib, sellest võib rääkida ka institutsionaalsel tasandil, võib rääkida pangandusliidust ja kapitalide, kapitaliturgude liigutust. milline risk võiks teie arvates kõige rohkem praegu ohustada eh, euroala ja eh, Euroopa Liidu majanduskasvu. järgmisena härra Silva Pereira Euroopa Parlamendist. suur aitäh teile tahaksin kõigepealt tervitada siin eh, teie eh, eh, kui me soovime suuremat jõukust ja usaldust Euroopa projekti vastu, siis me ei tohi endale järeleandmisi lubada ning peame enda suhtes olema väga nõudlikud loodetavasti selle aasta juunis ei ole mul veel meil lihtsalt siin teekaarti, vaid tõesti äh, suudame midagi tegelikult ära teha euroala aitamiseks. kaks küsimust. euroala reformis, millised äh, on euroala äh, eelarvepädevused ja teiseks, kas teie olete optimistlikud mitmeaastase finantsraamistiku perspektiivide osas, sest eh, kui selles tekib, eh, tekivad negatiivsed tagajärjed, siis ei ole mõtet rääkida euroala pädevustest. teine küsimus on seotud teemaga, millele viitasite oma sõnavõtus, eh, siis sellest, kui oluline on majandusjuhtimise demokraatlik aruandluskohustus. kui, mida arvate sellest, kui Euroopa Parlamendi rolli tugevdatakse Euroopa semestri vältel ning äh, kuidas garanteerida äh, selliste äh, aruandluskohustuse demokraatlikku legitiimsust? suur aitäh! palun Teil on sõna, härra Mattias. Mikro. Elnök úr, köszönöm a szót, de a szó, hozzászólásomat a, a záró előad. Suur aitäh teile. Minu kommentaarid tuleks tegelikult järgmise kõneleja järel, võtaksin sõna härra Jose Manuel Fernandez äh,, Jose Manuel Fernandes õigemini. suur aitäh teile, sooviksin tervitada Eurogrupi äh, presidenti, sooviksin teile kõike head soovida, olen veendunud selles, et Eurogrupi edu on Euroopa Liidu tuleviku edu järgmisel neljapäeval eelarvekomisjonil hääletame uusi finantsperspektiive ning uusi omavahendeid. oleme kõik nõus sellega, et euroala peab tegema jõupingutusi ja pe-, oleme veendunud selles, et peab aitama liikmesriike, kes soovivad euroalaga ühineda. meil on vaja eelarverida nende jaoks, kes soovivad euroga ühineda, backstop nii-öelda, kuid samas oleks oluline ka raha Vahe-Uute Liidu jaoks, et asümmeetriliste šokkide jaoks valmis olla. see tähendab, et meil on vaja uusi ressursse ja meil on vaja ka oma vahendeid. kas äh, on olemas mingi selline võimalus, et me võiks äh, kasutada vähemalt äh, pooli Euroopa Keskpanga kasumitest, see peaks meile kaheksa miljardit aastas juurde andma ning ma tahaksin teada, kas Eurogrupi president on nõus sellega, et enamus neist äh, kasumitest võiks äh, olla ka omavahendiks meie eelarvele, sest see võimaldaks äh, mitte survestada maksumaksjaid ning see tähendaks ka suurt kasu Euroopa eelarvele. Marisa Matias, suur aitäh teile mina ka sooviks äh, teid siin tervitada, härra Centeno, soovida teile õnne uue mandaadi puhul. kui te rääkisite meile äh, ettepanekutest teekaardi jaoks, siis kahte probleemi pole teie ettekandesse äh, lisatud, mis on väga püsivad euroalal, ehk siis riigivõlg ning kommertstoetused kaubandustoetused, tahaksin teada, kas teil on mingisugune plaan eh, võla ümberstruktureerimiseks lähitulevikus, tahaksin teada ka seda, kas on mingisuguseid toetusi mõeldud ka sellistele riikidele eh, nagu eh, Saksamaa süstemaatilise defitsiidi osas? suur aitäh, tahaksin teid tervitada siin, härra Centeno, te rääkisite eh, Portugali eeskujust. siin eh, oli eh, hoolimata Euroopa institutsioonide pidevast šantaažist ja ähvardustest, oli võimalik töötajate õigusi kaitsta, mille tulemused olid väga selged see mõjutas äh, majandustulemusi ja elanikkonna olukorda ning selgub, et need, kes on ühinenud euroalaga, siis tegelikult äh, on väga raske äh, seoses väga paindumatutele reeglitele Portugali moodi tegutseda näiteks ei tohi unustada selliseid probleeme nagu kuhjuv riigivõlg, investeeringute vähesus selgelt tuleb öelda seda, et äh, tahaksin öelda seda, et neid äh, äh, piiranguid tundub, tulevad ainult juurde. näiteks Portugali juures võib öelda, et Portugal on seitseteist aastat pisut teistmoodi tegutsenud ja mul on veel üks küsimus, mis puudutab perifeersete majanduste äh, Eh, võlga. ning eh, näiteks eh, välja peale surutud kärpeid ja muu säärane ei aita riigil kasvada ja areneda. võttes arvesse, mida te olete juba korduvalt öelnud, ehk et nii Portugali kui teiste perifeersete majanduste võlaküsimus tuleks äh, Euroopa Keskpangaga ära lahendada, milliseid lahendusi meil on ja eh, milliseid võimalusi on eh, võla ümberstruktureerimiseks eh, või et esmased eelarve ülejäägid ei läheks lihtsalt ainult võla ümberstruktureerimiseks, vaid seda võiks ka muuks kasutada ja millised võimalused sellistel riikidel veel on, kuidas oleks võimalik sõltuvusest ja võlast pääseda ja suur aitäh, härra Centeno! Thank you for, for suur tänu nende küsimuste eest. ma vastan esimestele küsimustele, mis puudutavad neid riske, millega me endiselt äh, silmitsi oleme. siin on osaliselt äh, olnud juttu välisriskidest, äh, millest me peame olema teadlikud ja millele me peame olema valmis vastama. samuti on siin tegu riskidega, mis tulenevad endiselt kriisist ka nendega tuleb tegeleda tõhusalt. kõige suurem äh, risk minu arvates praegu seisneb selles, et äh, ollakse tegevusetud. kui me euroala edasi ei reformi, kui me seda vastupidavamaks ja võimekamaks ei muuda enne järgmist kriisi, siis me ei tee oma tööd piisavalt. see omakorda tähendab, et me peame tegelema varasemast tegevusest tulenevate riskidega ja välisriskidega. see teekaart, mis meil siin olemas on, on selles osas suhteliselt detailne. ma arvan, et kui me läheme mööda seda teekaarti edasi, siis me saame muuta oma majandus- ja rahaliidu võimekamaks nende riskidega toimetulemisel. Um, ja jätkan portugali keeles ja tahaksin mainida järgmist. kõigepealt Euroopa Liidu äh, finantsvahendid. Nende finantsvahendite hea kasutamine järgmise finantsraamistiku jooksul on otsustava tähtsusega seda selleks, et äh, laiendada varasemat äh, poliitilist tegevusvaldkonda. see omakorda tähendab, et meil tuleb arvestada finantsvahendite tervikliku raamistikuga ja eriti tuleb keskenduda kõige olulisematele eesmärkidele see tähendab, et me soovime muuta Majandus- ja Rahaliidu vastupanuvõimelisemaks. arutelu eelarve pädevuse ja selle tõstmise üle on otsustava tähtsusega. see eelarve võimekus äh, peab äh, olema siis äh, asümmeetriliste šokkide leevendamisega kooskõlas ja samuti tuleb seda võimekust kasutada investeerimisvõimekuse tugevdamiseks nendes rahvamajandustes, kus see majandustsüklist lähtuvalt on vajalik. Mhm. ja eelarve võimekus on seetõttu siin arutelus tõesti otsustava tähtsusega. sissejuhatuses ma juba viitasin sellele, et Euroopa Parlamendi kaasamine sellesse arutellu on minu jaoks väga olulise tähtsusega. seetõttu tervitame me ka seda, et äh, meil on äh, selline arutelu nagu täna, kus te kõik äh, saate osaleda meil tuleb arvestada sellega, et me räägime siin Euroopa vahenditest ja sellelt tuleb äh, lähtuda. nagu juba öeldud, äh, need Euroopa vahendid peavad äh, siis teenima meie poolt võetud meetmete eesmärke. euroalal on päris palju ülejääke, näiteks äh, hoiustena. rääkisin eelnevalt äh, pangandusliidu reformist ja kapitalituru reformist. Need reformid on eriti olulised sellepärast, et äh, vastavaid hoiuseid on võimalik kasutada kõikide euroala kodanike huvides. aga praegu on meil veel selline tõrjumine levinud, hoiuseid vastavalt ei kasutata ja Euroopa poolaasta raames antaksegi spetsiifilisi soovitusi hindamise käigus, kuidas oleks võimalik äh, vältida hoiuste ülemäärast äh, kuhjumist ja edendada kapitali äh, jaotumist. meil tuleb äh, reformide läbiviimise käigus tagada, et vahendite jaotuse osas me saavutaksime parema tulemuse. euroala peab neid vahendeid paremini ära kasutama ja majanduskasv euroalal kajastubki ju nendes ülejääkides, mis iseenesest on positiivsed nüüd oli küsimus veel võlgade kohta. Äh, sellel teemal on peetud äh, tuliseid arutelusid, kui me tegelesime kriisi kontrolli alla saamisega. meil on nüüd spetsiifilised mehhanismid, meil on abimehhanismid, mis on äh, tõhusamad, kui nad olid kriisi alguses. Euroopa stabiilsusmehhanism ESM on hea näide selle kohta. me peaksime seda stabiilsusmehhanismi ka edaspidi tugevdama, nii et äh, see vastaks nendele vajadustele, mis nüüd tõusetuvad. me räägime siin äh, sellest, et äh, olemasolevaid vahendeid tuleb kasutada optimaalselt. me oleme ette valmistanud erinevaid äh, reformi ettepanekuid, mis on rakendatavad erinevatel juhtudel. suur tänu, Mario Centeno, suur tänu, et te olete tugevalt äh, pühendunud äh, sellele võimalusele muuta majandus- ja rahaliit äh, sügavamaks ja tugevdada pangandusliitu. Te olete panustanud läbipaistvusele ja vastutuskohustusele ja me tervitame igati koostööd Euroopa Parlamendi ja Eurogrupi vahel, kaasates samuti riiklikke parlamente mis on äh, esindusdemokraatia sambad Euroopa Liidus ja antud konverentsiga me saame anda olulise panuse demokraatliku läbipaistvuse selles valdkonnas. nii et suur tänu Mario Centenole ja läheme edasi järgmise väga olulise teema juurde, palun You want to come up to the next one? Maybe my... It's not a problem. This. Nice. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. daamid ja härrad, kolleegid, jätkame tänase konverentsiga meie viimasel istungil täna räägime järgmisest finantsraamistikust. ning äh, sellest, kas see annab Euroopa Liidule äh, võimaluse valmistada ette meie tulevikku ja meid kaitsta, tahaksin toritada siin proua Stojanovat, kes on Bulgaaria Rahvusassamblee eelarve ja finantsasjade komisjoni esimees ning tema äh, juhatab kokkuvõtete tegemist kui soovite sõna võtta meie õnnetuseks väga lühikeseks eh, koosolekul, siis andke sellest teada, teil on kaks minutit kõneaega ning andke sildikesed või paberid selle kohta eh, asheritele, nii et eh, saali töötajatele saame sõna anda ka hea meelega Euroopa volinikule Günter Oettingerile, kellega peab, õnnetuseks peab ta väga ruttu ära minema. kallis volinik, teil on nüüd sõna. austatud äh, esimees, äh, lugupeetud härra Artui, austatud äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi saadikud, suur tänu korraldamast sellist äh, seminari täna ja homme. suur tänu, et ma sain võimaluse rääkida teiega Euroopa tulevikust ja Euroopa finantstulevikust. me kõik teame väga hästi, et äh, poliitikal on äh, kolm vahendit. esiteks äh, seadused, standardid, teiseks veenev kommunikatsioon ja kolmandaks projektide edendamine finantspool. ja need finantsid saadakse riigieelarvetest. me hakkame rääkima kohe uuest kaheksa-aastasest finantsraamistikust kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. nii et äh, teiepoolne panus äh, tuleb just õigel ajal. oma liikmesriikides vastutate te riiklike eelarvete eest ja selleks, et eelarve kinnitada, on teil vaja enamust kas ühes kojas või kahes kojas, igal juhul kehtib äh, enamuse põhimõte. ka mitmeaastaseks äh, finantsraamistikust on meil vaja enamuse toetust siit kõrgest kojast, Euroopa Parlamendist. komisjoni äh, esimees äh, härra Artui, tema kolleegid äh, eelarvekomisjonist ja teistest komisjonidest on äh, siin äh, vastutavad, mul on vaja ka äh, nõukogu heakskiitu, aga nõukogus on vaja ühehäälsust. kujutage ette, et teil on vaja oma parlamendis saada eelarvepoliitikas ühehäälne toetus. meil on äh, kakskümmend seitse ministrit äh, ja meil on vaja nende ministrite toetust erinevates nõukogudes, samuti äh, ülemkogus ja võrreldes äh, kogu selle protsessiga on äh, paavsti valimine lihtsasti teostatav. me siis hakkame kokku siduma seda kompromisspaketti, mis oleks kõigile vastuvõetav. ja siin äh, ma esitangi küsimusi, et mida ootate teie, mida ootavad kodanikud Euroopa Liidult? nüüd äh, neljapäeval kohtuvad kahekümne seitsme liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid esimest kohta MFF-i äh, teemal ja me ei ole midagi eelnevalt otsustanud, meiepoolne teavitus on nagu äh, menüü, et mida te soovite Euroopa Liidult, mida te tellite Euroopa Liidult, kas te soovite projekte, teenuseid, millega Euroopa Liit äh, toob teile ja teistele kodanikele lisaväärtust, kas te soovite projekte, mida Euroopa Liit suudab äh, paremini lahendada. käimas äh, oleval MFF-il on traditsioonilised äh, programmid ühtekuuluvuspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa ühendamise poliitika, transpordivõrgud, Erasmus pluss mis annab äh, miljonitele noortele võimaluse õppida üle kogu Euroopa või äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend Euroopa teadusuuringute innovatsiooniprogramm. Need on käimasolevad programmid, aga nüüd viimastel aastatel oleme me kõik olnud silmitsi uute väljakutsetega, ränne, põgenikud, terrorism, sisejulgeolek ja välisjulgeolek. ja just äh, nendes äh, uutes valdkondades pakub Euroopa lisaväärtust, Euroopa tasandil on nendes valdkondades äh, tõhusam tööd teha ma olin eelmisel nädalal Müncheni julgeolekukonverentsil, seal oli kohal üle saja välis- ja kaitseministri, sai selgeks, et äh, Euroopa Liidult äh, oodatakse, et Euroopa võtaks oma sise- ja välisjulgeoleku enda õlule ja ei loodaks enam ameeriklastele. me oleme teel Kaitseliitu me oleme teel selle juurde, et me investeerime ühiselt kaitsega seotud äh, tööstusprojektidesse ja saavutame niimoodi olulise lisandväärtuse. veel üks näide. paljud äh, liikmesriikide ministrid ütlevad, et äh, piirikontrollid Euroopa siseselt on vajalikud ainult siis, kui äh, välispiiri kontroll ei toimi täielikult. kui me räägime näiteks äh, kodusõdade eest põgenevatest äh, inimestest, ähm, räägime perekondade taasühendamisest ja muust liikumisvabadus Euroopa siseselt ja piirikontrollide puudumine Saksamaa ja Taani, Sloveenia ja Austria vahel, see on äh, suureks eeliseks meie majandusele, tööturule, kodanikele, aga me peaksime aitama ka oma Bulgaaria sõpru ja Kreeka sõpru ja Itaalia sõpru, samuti äh, tuleb aidata Maltat, Küprost ja Hispaaniat. Need äh, riigid on silmitsi tugevalt äh, põgenike äh, probleemiga, samas kui näiteks Portugali või Soome tuleb suhteliselt vähe põgenikke, aga koos tuleb korraldada välispiiride kontroll ja teie peate tellima, mida te soovite Euroopa on ainus tasand, millel äh, võlgu ei ole. alates Euroopa Liidu asutamisest on meil perfektne äh, võlgade võtmise keeld. kohalikul ja piirkondlikul tasandil on võimalik äh, võlgu võtta ja nii on ka tehtud, osad on teinud seda rohkem, teised on teinud seda vähem, aga Euroopa on võlgadest vaba nii et võlgade rahastamine, see ei ole meie tee. ja maksude sisseviimise ja kogumise õigust meil samuti ei ole. meil on vaja igal aastal äh, katta oma kulusid, oma väljaminekuid. meil on kaks äh, lünka järgmise aastakümne eelarveraamistikus üks sissetulekulünk ja väljaminekulünk. sissetulekulünk äh, on Brexit. meil äh, läheb äh, kaduma kaksteist kuni kolmteist miljardit eurot, kuna britid olid netomaksjad ja väljamineku lünk on meil seotud rände, piirihaldusega ja samuti kaitsealaste teadusuuringutega, mida tuleks teha Euroopa tasandil. Brexiti lünka on meil võimalik äh, pooles osas äh, täita eelarvekärbetega, aga ülejäänud viiskümmend protsenti tuleb katta värske rahaga, mis tuleb siis ülejäänud kahekümne seitsmelt liikmesriigilt. meil on ülesanded, mis on seotud konkreetsete väljaminekutega ja me saame neid ülesandeid täita kodanike huvides ainult siis, kui neid rahastatakse. meil on vaja kaheksakümmend protsenti nii-öelda värsket raha ja kakskümmend protsenti tuleks kärbetest olemasolevas eelarvestruktuuris. meil on liikmesriikides käimas suhteliselt vastuoluline arutelu. ma käisin hiljuti ühes liikmesriigis, kus põllumajandusminister ütles mulle, et äh, sa võid teha, mis sa tahad, aga põllumajandusvaldkonnas ei tohi midagi kärpida. siis äh, tulid äh, piirkondade juhid ja ütlesid, et ühtekuuluvuspoliitikas ei tohi kärpida ja tõid mulle sadade piirkondade esindajate allkirjadega dokumendid, kus öeldi, et kärpeid sisse viia ei tohi aga kärbetest me ei saa üle ega ümber ja seetõttu ma valmistan teid ette, et kui lahkub äh, suur netomaksja ehk siis nii-öelda rikas onu, siis on jõulukuuse all vähem kingipakke. aga kui me Brexiti lünga täidaksime ainult kärbetega, siis see oleks liiga karm ja vale. ma soovin põllumajanduspoliitikat edendada ja ma ei soovi ühtekuuluvuspoliitikat äh, liialt kahjustada. meil on vaja mõõdukaid kärpeid, aga mitte nii-öelda lageraiet. viis kuni kümme protsenti kärpeid on teostatav, kakskümmend, kolmkümmend protsenti kindlasti mitte ja palun kõikidel piirkondadel Euroopas äh, ka edaspidi kasutada Ühtekuuluvusfondi vahendeid. kaks programmi peaks äh, minema tulevikku kärpevabalt, neid tuleks isegi tõsta, Erasmus pluss noortele ja teiseks Horisont äh, pärast aastat äh, kaks tuhat kakskümmend innovatsioon ja konkurentsivõime. järgmisel, äh, järgmistel päevadel äh, arutab parlament kahte raportit, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga, mõlemad raportöörid on siin kohal ja pärast pikki arutelusid jõuti järeldusele et äh, sissetulekute poolel peab olema ülemmäär, äh, ülempiir äh, üks koma kolm protsenti. osad liikmesriigid, aga mitte enamus, ütlevad, vähemus ütleb, et see peaks olema üks koma null. see on põhimõtteliselt David Cameroni lähenemine. ma oletan, et kui ühed jäävad äh, üks koma nulli juurde, teised soovivad üks koma kolme, siis võitjad on Putin, Erdogan ja Trump. sellepärast, et äh, Euroopa on siis äh, valitsemisvõimetu ja kaotajateks on meie kodanikud, sellepärast et äh, ilma eelarveta me ei saa täita tuleviku ülesandeid. seetõttu pöördun meie kõigi poole, et jäägem paindlikuks. ilma kompromissi valmiduseta ei ole ühehäälsus saavutatav. ma panustan kõikide osalejate kompromissivalmidusele parlamendis, nõukogus ja komisjonis. ja lõpetuseks täna praeguse MFF-iga valmistame me ette tegevusraamistiku kuuendat väljalaset esimese pani paika Jacques Delors aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa. aga nüüd äh, praeguse MFF-i jõustumise kontekstis tuleb arvestada ka sellega, et enne aastat kaks tuhat kakskümmend üks on meil tulemas Euroopa Parlamendi valimised. mõningaid probleeme saab lahendada niimoodi, et ei tee mitte midagi. aga need probleemid, mida me kirjeldasime, ise kuidagi ei lahene kui me hakkame arutama seda teemat alles aastal kaks tuhat kakskümmend, siis äh, on juba liiga hilja. Äh, maapiirkonnad, äh, põllumajandustootjad, kohalik piirkondlik tasand, ettevõtjad, teadussektor soovivad selgust, mida varem, seda parem Barroso komisjon tegi ettepaneku juunis kaks tuhat üksteist ja ühele poole saadi aruteludega äh, kaks tuhat äh, kaks tuhat kolmteist aasta läks kaduma. Ähm, me peame õppima mineviku vigadest. meil tuleks kasutada äh, aega ära, mis meil on jäänud praegusest hetkest kuni järgmise aasta lihavõteteni. meil tuleks selle aja jooksul kokku leppida ja tegutseda Euroopa eelarve huvidese nimel. suur tänu, härra volinik. suur aitäh, suur aitäh teile, annan nüüd sõna eh, proua Stojanovale, kes eh, saab eh, samuti tänasel koosolekul meiega rääkida. aitäh, härra Artui. ega meil palju aega ei ole. seetõttu peame töötama kiiresti. niisiis, annan kohe sõna proua Marinela Petrovale, eh, asefinantsministrile Bulgaariast Teil on viis minutit. kõigepealt räägin Bulgaaria kui eesistujamaa nimel. ütleksin paar sõna selle toetuseks ka, mida just praegu ütles volinik Oettinger. eesistujana töötame üsna lähedalt koos ka Austriaga ja Rumeeniaga järgmiste eesistujatena ka komisjoniga, mis et- äh,, valmistab ette äh, läbirääkimisi finantsraamistiku üle ennem järgmist, järgmisi lihavõtteid. meie arvates on see saavutatav, kui kõik pingutavad arvestades seda komisjoni, et komisjon avaldab oma alusdokumendi teisel mail, siis me valmistame ette läbirääkimiste algfaasi. kus alalistele, liikmesriikide alalistele esindajatele tutvustatakse Koreperis äh, dokumenti üksikasjalikumalt ning siis alustame tööd eesistuja sõprade töörühmas üritame korraldada nii palju koosolekuid, kui realistlikult võimalik on. tõenäoliselt ei saa neid olema rohkem kui kaks kuu, kaks tükki ühes kuus. loodetavasti siis selgitusfaasiga saame meie ühele poole ning jõuame Austria eesistumise ajal järgmisesse faasi. selles mõttes leiame me, et see viimane komisjoni teatis, mis avaldati paar päeva teat-, tagasi on väga toetav ning liigub õiges suunas. Äh, arutelude jaoks tuuakse välja peamised võimalused, seetõttu on liikmesriikidel lihtsam välja valida endale sobilikum valikuvariant. me leiame, et on vajalik tõenäoliselt MFF-i ülemmäärasid natukene tõsta, võttes arvesse, et meil on palju uusi äh, poliitilisi meetmeid ellu rakendumas selleks, et tegeleda praeguste ja tulevaste väljakutsetega, nagu näiteks ränne, sise- ja välisjulgeolek, piirid ja nii edasi. samal ajal soovime tagada tasakaalu kolme peamise avaliku sektori rahastamisvaldkonna vahel lokaliseeriv, stabiliseeriv funktsioon näiteks. Äh, need on seotud otseselt meie ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikatega. me sooviksime, et need oleks võimalikult tähtsad, tähtsal kohal meie tegevuskavas. loomulikult tuleb kaasata ka uued poliitikad, mida komisjon oma teatises tutvustas. nii palju mul öelda oligi, kokkuvõtteks tahaksin öelda, et meie eesistumise logol on ühtekuuluvus üks kolmest peamisest prioriteedist ning me sooviksime ning me kavatseme töötada selle nimel, et ühtekuuluvuspoliitika oleks üks peamisi Euroopa Liidu poliitikaid ning üks peamisi prioriteete Euroopa Liidu eelarves. aitäh, proua Petrova! suur tänu, et tegite ka lühidalt. nüüd annaksin sõna härra Olbrichtile ja proua Tomale, kes on MFF-i kaasraportöörid Euroopa Parlamendis. mõlemal on kõneaega viis kuni kuus minutit. härra Olbrecht, aitäh, proua esinaine. meie oleme mitmeaastase finantsraamistiku resolutsiooni kaasraportöörid, mina olen Rahvapartei fraktsioonist, minu kaasraportöör on sotsialistide hulgast. seega me alati peame leidma kompromissi mitte ainult omavahel, vaid ka fraktsioonide vahel. aga ma tahaksin nüüd selgitada meie positsiooni. parlamendina me ei oota, et keegi annaks meile ka koha selles menetluses me reageerime esimesele ning ka teisele komisjoni dokumendile ning sellel nädalal hääletame me e eelarvekomisjonis ning järgmisel nädalal terves parlamendis parlamendi positsiooni üle. seega kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa ministri asemel tegeleme, peame meie leidma kompromissi üle seitsmesaja saadiku vahel erinevatest fraktsioonidest, seega see on üsna poliitiline probleem. milline on siis meie positsioon? lihtsalt selgitan see lühidalt, sest tegelikult liikmesriikide saadikutel on see ju selge. meil on kaks peamist võimalust, me saame öelda seda, mida me soovime teha, kui palju see maksab ning kust tuleb raha. ning alustuseks ütleme me seda, mida me soovime teha. või on teine võimalus, et me ütleme, et me maksame ühe protsendi ning siis vaatame, mida me sellega teha saame niisiis, need on kaks täiesti vastuolus olevat strateegiat. milline on tegelikkus? tegelikkus on selline, et meie ja liikmesriikide valitsused äh, äh, ütlevad välja, mida nad soovivad teha, aga siis lisavad ka, et me anname ühe protsendi. seega me peame leidma tasakaalu äh, vajaduste ja raha vahel. parlamendis oleme me teistsuguses positsioonis, me tuleme erinevatest fraktsioonidest ning äh, saame öelda, et meil on prioriteedid, aga kas meil on ka raha nende jaoks, kui ei, siis me peame prioriteedid ümber vaatama, üle vaatama. ja, või leidma neile rohkem raha. Euroopa Parlamendis meil on Euroopa-meelsed parteid, kes ütlevad, et me soovime lisada raha, ja siis on ka euroskeptilised parteid või isegi Euroopa-vastased parteid ja nad ütlevad, et kui meil raha prioriteetidele pole, siis kaotame need prioriteedid kaota-, vähendame Euroopa Liidu pädevusi, vähendame eelarvet. ning seetõttu peamegi me rääkima sellest, mida me Euroopa Liidult tänapäeval tahame. parlamendis võib olla olukord väga dramaatiline, me võime öelda, et ja meil on siin teatud standard selle kohta, kuidas Euroopa Liit tegutseb, kus ta tegutseb jääme selle juurde alguses, võtame brittide panuse maha ning ka selle, mida britid Euroopa Liidult saavad, ehk siis jääb järele netosumma. võtame selle alguspunktiks. jätame ühtekuuluvuspoliitika samaks, siis põllumajanduspoliitika samaks ilma brittideta komisjon ütles ka seda, et kolmekordistagem Erasmus plussi, sest see on väga oluline poliitika ning kahekordistame koosmeet näiteks, lisame veel kaitse, julgeoleku ja immigratsiooni. ning kui see kõik kokku lüüa, siis see tulemus on peaaegu üks koma kolm, me ei alustanud üks koma kolmest protsendist RKT-st üks koma kolm protsenti RKT-st on meie analüüsi tulemus. ning nüüd me küsime nõukogult, et kui te sellega nõus ei ole, siis milliseid kärpeid te soovite, mida te sooviksite välja võtta Euroopa eelarvest, millest te soovite loobuda, millisest pädevusest, kas te soovite näiteks loobuda piirikontrollist või teadusprogrammist või ühtekuuluvus- või põllumajanduspoliitikast ning milline oleks inimeste reaktsioon koha peal sellele. niisiis kokkuvõtteks, enne kui annan sõna kolleeg Isabel Tomale, Euroopa Parlament, kus on samad poliitilised parteid täpselt, kus, kuhu teiegi kuulute, sest äh, süsteem on ju sama kui liikmesriikide parlamentides ja me esindame samu poliitilisi peresid nii riiklikul kui Euroopa tasandil. ning erinevate poliitiliste perede esindajatena palume me valitsustelt, et palun olge väga selged, mitte ainult meiega, vaid ka ra-, kodanikega suheldes, et kõik teaksid, mida me saame oodata Euroopa Liidult. sest kui me äh, tõstame liiga kõrgele inimeste ootused ja me ei täida neid, siis inimesed kaotavad usalduse Euroopa Liidu vastu. Nad ütlevad, et Euroopa Liit ei toimi. see on meie jaoks peamine probleem. isegi kui meil on omavahel siin saalis erimeelsusi, siis me üritame leida ühist positsiooni. me ütleme, et olgem ausad, avameelsed äh, selles, mida me soovime Euroopa Liidult proua Toma. räägin prantsuse keeles. Euroopa jaoks on armastusavaldused väga kenad, aga need ei saa lõputult kesta. kokkuvõttes äh, nii armastuse kui Euroopa jaoks äh, on äh, olulised äh, armastuse, on oluline armastuse näitamine, Euroopa jaoks armastuse näitamine on äh, eelarve toetamine. Äh, meil on palju deklar-, armastusavaldusi, aga aina ei ole sugugi nii palju <clears throat> eelarvet ning näiteks panused Euroopa eelarvesse ei kasva ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve väheneb äh, võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega ja hoolimata sellest iga kuu tehakse suuri sõnu, räägitakse uutest prioriteetidest Euroopa Liidu jaoks. meilt palutakse, et me teeks rohkem, eh, aga vähemate vahenditega. see pole eh, võimalik niimoodi jätkata et äh, äh, kompromiss oleks võimalik, on äh, meie näiteks teeme kompromisse iga päev ning selleks oleks vaja, on, on vaja, et kõik kompromissiga nõus oleksid. ning mis puudutab liikmesriike, siis nemad peavad äh, saama vähemalt selle juurde, et nad panustavad sama palju kui seni. ja mis puudutab Suurbritannia või mi-, siis tahame või mitte, nagu seda ütles Alla Olbricht, siis jõuame selle kolmekümne, kolme koma viie protsendini, ehk siis see tähendab seda, et me säilitame traditsioonilisi poliitikaid ning suurendame näiteks Erasmust eh,, Eh, teadusuuringuid ja veel mõningaid. ja see eh, ainult eh, nii jõuame me lõpuks ühe koma null protsendini. lõpetuseks ma sooviks raha ühistest operatsioonidest, sest proua Petrova rääkis meile kahest kohtumisest kuus nõukogu ja komisjoni vahel. meil on väga hea meel selle üle et komisjon ja nõukogu niimoodi ilusti koostööd teevad. aga samas, eh, mida olete te ette näinud Euroopa Parlamendile osas? sest eh, menetlus peab ju olema selge. me peame protsessi lõpus nõukogu ettepanekutele vastama, mille olete koos äh, Äh, komisjoniga loonud, kes äh, räägib äh, kokkuleppest, see peab rääkima ka aruteludest, kuidas aga on võimalik meil koos tegutseda ka liikmesriikide parlamentidega, keda üritame võimalikult tihti kohata. ning lõpetuseks veel sooviksin ja olla äärmiselt pragmaatiline, nagu härra Olbricht seda ütles, kellelgi ei ole võlukeppi. kui soovime säilitada praegusel tasemel Euroopa eelarvet, jääda praeguse juurde, siis me ei saa enam äh, äh, vaadata liikmesriikide eelarvetesse, see ei ole hea liikmesriikide eelarvete jaoks, meil on omad prioriteedid, see ei ole hea ka Euroopa Parlamendi jaoks, kelle eelarve muudkui väheneb. meil on ainult üks äh, võimalus, see on tulla tagasi Euroopa eelarve mõtte juurde ehk siis äh, taas ära leppida äh, oma vahenditega. sellega seoses otsustas Euroopa Parlament teha otsese seose tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ja oma vahendite ettepaneku vahel ning koos kaasraportööride, raportööridega valime paika ka oma agenda, mis on paralleelne eh, ning eh, jääme selle juurde lõpuni eh,, kuni selle hetkeni, kui parlament peab oma nõusoleku andma järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule ning ma loodan, et äh, et nõukogu oma suhtumist muudaks, sest ei ole ju mõis-, arukas, kui parlamendilt nõutakse vaevalt ametisse astunud uuest parlamendist, mis alles hakkab oma tegevust äh, kohaldama, vaid meil oleks vaja äh, ühist äh, tegutsemismenetlust et me saaks oma tööga võimalikult kiiresti edasi minna. Благодаря ви. suur aitäh teile. härra Artui, teil on nüüd sõna, et arutelu edasi juhtida. suur aitäh teile, kaasjuhataja ja annan sõna Mahir Alkajale, kes on Hollandi parlamendi finantsasjade komisjoni liige, palun mitte üle viie minuti rääkida, suur aitäh teile, eh, suur aitäh teile, kaaseurooplased, eh, saadikud, kolleegid, tahaksin tänada eh, kõiki kolleege teie mitmeaastase finantsraamistiku küsimuse arutamisel, tegemist on väga meeldiv teiega rääkida Hollandi Sotsialistliku Partei esindajana ka tahaksin rõhutada kahte punkti, kõige olulisem on see, et äh, tugev raamistik vajab kõigi liikmesriikide poolset äh, panust. see aga ei ole päevselge, ilmselge. Äh, praegusel hetkel ei räägita kuskil Euroopa eelarve kasutamise tõhususest ja täpsusest, aga see on oluline teema. sotsialistina olen ma rahvusvaheline mees ja kas, kui vaatame eh, sotsiaalfondi ühtset põllumajanduspoliitika eh, või, eh, või ühtsusfondi, siis tekib inimestel küsimus, kas lahendusi on võimalik lahendusi leida Euroopa tasandil. Euro... ning Ehm, praegusel hetkel ei, ehm, kahjuks ehm, näeme praegu juba esimesi tulemusi sellisest vaidlustest Hollandis väga selgelt. Brexit annab eh, suurepärase võimaluse selles valdkonnas. meil on eh, palju häid võimalusi nüüd, kus netopanustaja on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda, peaksime näitama kõigile natsionalistidele, et Euroopa Liit ei ole äh, lihtsalt rööpasse sõitnud, rööpastel sõitev eh, vagun. Eh, me peame näitama, et me ei sõida ka rööbastelt välja, vaid et inimesed saavad selle eh, rongi suunda mõjutada. seega rahvusparlamentide rolli ei saa kuidagi alahinnata ning tahaksin seega selgelt rääkida Euroopa tulevikust ja finantsraamistikust. meil on vaja väikest tõhusat Euroopa Liitu, kus ainult Äh, piiriülese mõjuga projektidel on äh, prioriteet ning selliste projektide arendamine äh, muutub reegliks, mitte erandiks ning eelarve peab olema kohaldatud Brexiti järgselt uuele olukorrale. ainult siis võime me garanteerida piisavalt toetust finantsraamistikule ning taastada ka elanike usaldus Euroopale. ootan huviga teie äh, edasist arutelu ning tänan teid väga, esimees. suur aitäh teile, härra Algaia ja nüüd ma annan sõna neile kolleegidele, kes sõna soovivad. praegu soovib sõna kümme kolleegi. palun piirake kõne aega Eh, kahe minutiga, oleksin selle eest väga tänulik. kõigepealt saab sõna Andrei Šlahta, saab sõna, tema esitab Poola parlamenti, Seimi. võib-olla ta läks saalist välja. Apparemment. Eh, dziękuję panie przewodniczący ze względu na Suur aitäh teile, meil ei ole eriti aega, nii et ma üritan väga lühidalt teha. Poola valitsus ja eh, Poola parlament eh, jälgivad eh, eelarvearutelusid ning sooviksin keskenduda sellele, mis poliitikas ja ÜPP-s toimib. me leiame, et nagu komisjon äh, ja volinik Ottinger just ütles, siis äh, on neil väga suur lisandväärtus. me oleme täielisti veendunud selles, et äh, ühtsuspoliitika on suurepärane vahend, mis võimaldab suuremat sidusust liikmesriikide vahel. arvame, et see kõrge lisandväärtus on seotud ka taristuprojektidega, ning tahaksime teie poole pöörduda, paludes, et kui te hakkate uut äh, mitmeaastast finantsraamistikku välja töötama, siis et peaks meeles, et äh, Euroopa fondid näiteks toetavad Via Carpathia või Via Baltica ülesehitamist, need on võtmetähtsusega projektid, mitte ainult mõne riigi jaoks, mitte ainult Kesk-Euroopa jaoks, vaid need on äh, olulised kogu Euroopa Liidu jaoks Poola valitsus ja Poola parlament on veendunud selles, et see, mida me ühtsuspoliitikaga välja pakume, võib olla hea vastus meie suurtele väljakutsetele nagu kliimamuutused, nagu ringmajandus või innovatsiooni toetamine ja ka digiturg. aitäh! ma tänan teid, järgmisena saab sõna Jan Kreiner Austria parlamendist uh,. aitäh teile, härra esimees, ma kommenteeriksin ainult oma vahendite küsimust, arvan, et äh, äh, makse on väga palju ja et oleks äh, tore ja mida liikmesriigid ei saa riigi tasandil koguda, sest meil tekiks klassikaline vangide dilemma. petrooliumimaks näiteks, kui ainult keroseenimaks ja um, would only hurt national um... ning äh, kui ainult liikmesriik, üks liikmesriik selle kehtestab, siis see kahjustab ennast, nii et äh, ma arvan, et äh, kui Euroopa Liit äh, keskendub oma vahenditele, tuleb mõelda selliste maksudele, mida liikmesriik saab tõhusalt koguda. Ehm, peaksime mõtlema sellele, mis mõjutab positiivselt meie ühiskonda Euroopa, meie koduriikides ja Euroopa Liidul oleks vahendid oma oluliste projektide jaoks, mida liikmesriikidel ei ole võimalik või ei ole tahtmist Euroopa Liidule anda, ma arvan, et sellest saaksime me kõik kasu. nüüd saab sõna eelarve raportöör kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks Siegfried Muuresson. suur aitäh teile, volinik Oettinger, kallid kolleegid, selge on see, et Äh, meil on vaja sellist mitmeaastast finantsraamistikku, mis defineeriks Euroopa pääste ja Euroopa institutsioonide vahelisi suhteid järgnevateks kümneks aastaks, meil on vaja leida tasakaal traditsiooniliste prioriteetide vahel, mis on põllumajandus ja ühtsuspoliitika, mis aitab kõige vähem arenenud riik, regioon Euroopa Liidus ja mis garanteerib toit, toiduturvalisuse ja uute prioriteetide vahel mis äh, garanteerivad garantiidiga rohkem julgeolekut, rohkem turvalisust, kaitset, terrorivastast võitlust, võitlust, äh, migratsioon, migratsioonikriisi tegelemist, mis tagab meile äh, tasakaalustatud liikumise tuleviku suunas me nägime seda, kui me arutasime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Euroopa Liidu eelarvet, nägime, et kahe tuhande neljateistkümne kuni kahekümnenda aasta finantsraamistik äh, äh, pandi paika kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui ei nähtud ette kuidagi migratsioonikriisi ega terrorismijuhtu. nüüd peame leidma raha kõige jaoks, mis on oluline ja samas äh, peaksime pea, pidime leidma vahendeid näiteks Türgi kokkuleppe sõlmimiseks ning panime paika EFSI, mis investeerib kakssada miljonit liikmesriikidesse. sarnase programmi tootsime välja Aafrikale ja samas ei tohi lubada seda, et kaks tuhat kakskümmend neli, kaks tuhat kakskümmend viis ja saame lubada, et me kodanikele jälle teatame, et meie esmased prioriteedid on ohus. ma kuulen siin, et kolleegid äh, et eh, kolleegid on eh, mures, kui veel üks euro läheb juurde eh, Euroopa eelarvesse, peame mõtlema oma poliitiliste prioriteeti peale, mida me tahame Euroopa Liidust, kui me tahame, et Euroopa teeks julgeoleku ja kaitse osas, kui soovitakse turvata meie välispiire, võidelda terrorismi vastu, siis peame inimestega ausad olema, Euroopa Liit ei saa teha rohkem vähemate ressurssidega, loomulikult rakendamine on oluline, kasutamine on oluline, loomulikult parem kasutamine on oluline, komisjon teeb juba sellega väga palju ära, aga me ei saa teha rohkem vähemaga ja härra, ja ma kuulasin suure, suure äh, Eh, huviga teda, kui kolleegid ütlevad, et sentigi ei taha juurde maksta, aga olukord on nii, et kui me tahame Euroopa Liit rohkem teeks, siis meil on vaja vastutustundlikult suuretada eelarvet ning sõnum on järgmine. jah, kui on vaja panustada rohkem eelarvesse, saate te ka rohkem, saate rohkem kasu eh, ja eh, ka oma kodanike jaoks ja kokkuvõttes, mis puudutab neto kasu koda-, iga riigi kodanikele, siis äh, kasu suureneb. suur aitäh, et me, et lubasite mul ühe minuti rohkem rääkida. nüüd saab sõna Mattias Felt äh, Ungra-, Ungari parlamendist. suur aitäh teile daamid ja härrad, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne mitmeaastane finantsraamistik tähendab seda, et meie ees seisavad paljud väljakutsed, millest üks äh, äh, tähendab kahekümne ühe miljardist eurost ilmajäämist pärast Brexiti, teine oluline väljakutse on eh, lisakulud kaitse- ja julgeolekupoliitikale, peale selle tuleb mõelda ka Lääne-Balkani laienemise peale, mis samuti tähendab kulusid, kuid kompenseerida sissetuleku vähenemist tuleks mõelda lisaliikmesriikide panuste peale, mitte vähendada Euroopa poliitikat. oluline on konvergentsi ja konkurentsivõimet toetada tulevikupoliitikas seega me ei toeta e, ühtsusfondide e, finantseerimise vähendamist, meil on eelkõige vaja mõelda eelarve prioriteetide ja eesmärkide peale. me peame välja töötama raamistiku, mis on lihtne, läbipaistev ja kõigi jaoks hea. Ungari on valmis oma panuseid suurendama pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. see eh, tähendab eh, üle eh, ühe koma ühe protsendi SKP-st, SKP. selleks on meil aga väga välja, hästi välja töötatud ettepanekuid vaja. ettepanekud esitatakse Euroopa Komisjoni poolt äh, hiljemalt kahe tuhande kahekümnenda aasta maikuuks, see aitab parlamendil õigeaegselt oma äh, õigusloomeline töö lõpule viia, mis puudutab poliitilist ja praktilist lähenemist, siis meil on vaja äh, kasu, äh, leida finantskindlus Euroopa Liidu jaoks tulevastel aastatel. ja nüüd saab sõna Elias Mirantus, kes on Küpros parlamendiliige. suur aitäh teile, esimees. kõik arutelud on olnud väga huvitavad, eriti see, mida ütles just härra volinik. peaksime eh, uue lähenemise välja mõtlema järgmise aasta, eh, järgmise finantsraamistiku jaoks et paremini vastu seista ka võimalikele kriisidele Euroopa Liidus. me peaksime garanteerima, et Euroopa eelarve suudaks äh, toetada riike, kes on raskustes äh, või kus on valitsenud kriis, seega solidaarsuspõhimõte peaks äh, olema lahutamatu osa mitmeaastasest finantsraamistikust, eriti puudutab see ÜPP-d ja ühtsuspoliitikat pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ja nii me saame võidelda ebavõrdsuse vastu erinevates Euroopa Liidu piirkondades. peame mõtlema selle peale, kuidas võimalikult hästi kaitsta meie välispiire ning samuti peaks mõtlema ka selle peale, kuidas äh, oma ressursse võimalikult hästi kaitsta näiteks äh, äh, ka maavarasid, naftat, mis avastati Küprosel hiljuti. seda peaks kaitsma kolmandate riikide eest, kellel võivad äh, olla pisut kentsakad kavatsused. muuhulgas ÜPP ja ühtsuspoliitika peaks tähendama äh, ebavõrdsuse vähendamist. kõik sellised poliitika äh, tüübid peaks olema prioriteetsed mitmeaastases finantsraamistikus ja äh, sellisele poliitikale pühendatud selline poliitika peaks olema kogu, kõigi toetuse osaliseks. mis puudutab ühtsuspoliitikat, siis me oleme väga rahul Bulgaaria lähenemisega äh, ning mis äh, puudutab äh, ümberjaotusmehhanismi, siis äh, oleks väga rangeid, täpseid põhimõtteid vaja, mis võtaksid arvesse ka liik-, riikide omapära, näiteks, näiteks mõningate riikide eripära, kes asuvad saartel või väga kaugel ning kõik sellised ettepanekud Euroopa Komisjoni poolt väärivad meie toetust, nagu ka eh, kõik see, mis puudutab koolitust, eh, see kõik peab olema kooskõlas turu vajadustega ning väärib meiepoolset toetust. tahaksin rõhutada ka seda, et meil oleks vaja eh, toetada digitaalpoliitikat ja kõike seda, mis on seotud sotsiaalpartneritega ja nüüd saab Euroopa Parlamendi liige sõna eh, härra Dimitrios Papadimulis saab sõna. Eh, suur tänu. ma arvan, et eh, nii nagu Euroopa Parlamendi MFF-i raportöörid on juba öelnud, siis meil tuleb rohkem investeerida ühisesse tulevikku, sellest saavad äh, kasu kõik liikmesriigid, ka need, äh, kes on äh, netomaksjad, sellepärast et me ei saa ühiselt vähemate vahenditega rohkem teha ja ma arvan, et see üks koma kolm protsenti on tõesti miinimum sellest äh, mille Euroopa Parlament, see peakski Euro kiita, Euroopa Parlament peab lõpuni jääma selle juurde. me peame kindlasti tugevdama Erasmus plussi ja horisonti, sealt ei tohiks mitte ühtegi eurot äh, kärpida mainiti ka uusi eesmärke, ränne, terrorismivastane võitlus ja seetõttu peavadki liikmesriigid äh, rohkem sisse maksma, aga nad äh, saavad selle tagasi kahe- või kolmekordselt, kui nad investeerivad ambitsioonikasse Euroopa Liidu eelarvesse. see tasub ennast äh, ära. ja meil peaks kindlasti olema ette nähtud kaks kuni kolm miljardit eurot uutele poliitikatele. võib-olla me saaksime uusi sissetulekuid äh, naftatoodete või petrooliumitoodete maksustamisest ja siis me saaksime vältida Euroopa Liidu eelarves seda allakäiguspiraali. Euroopa Liidu eelarve peaks olema veelgi ambitsioonikam, kui Euroopa Komisjon seda on välja pakkunud, meil tuleb avaldada äh, survet mõningatele liikmesriikidele, kes lähenevad äh, teemale väga egoistlikult, nad soovivad vähe maksta, aga väga palju sealt Euroopa Liidu eelarvest vastu saada. nüüd saab sõna Kristos Taiguras, Kreeka parlamendis. tänan, esimees. Euroopa ühtsus on silmiti suurte väljakutsetega meil on vaja tugevat mitmeaastast äh, finantsperspektiivi, millega me kõik peame nõus olema. on vaja tugevamat äh, läbipaistvust, paindlikkust, Euroopa lisaväärtust ja võimendamist. ja milline siis on menüü, nagu volinik seda sõnastas? oluline on see, et täidetud oleksid äh, põhiülesanded majandusstabiilsus näiteks. liikmesriike tuleb innustada positiivseteks reformideks, tuleb edendada solidaarsust liikmesriikide vahel. samuti on oluline, et äh, peetaks kinni põhi äh, väärtustest nagu õigusriiklus meil on äh, praegu rändevaldkonnas väga ebavõrdne jaotumine liikmesriigiti, kui me räägime rändevoogutest, sellele tuleb tähelepanu pöörata. Äh, samuti on oluline investeerimine maaelu arengusse. meil on vaja rohkem äh, investeerida teadus- ja arendustegevusse, edendada konkurentsivõimet, kaitsta välispiire. oluline on tugevdada saari samuti tuleb investeerida digitaalsesse majandusse, noortesse. peame lähtuma praegusest äh, finantsmaastikust nii-öelda, aga leidma ka uusi vahendeid. nüüd saab sõna Dan Barna Rumeenia parlamendist. Thank you, Mr Chairman. Our talks today are. suur tänu, esimees meie tänased äh, arutelud ei ole seotud mitte ainult järgmise MFF-iga, vaid me räägime üleüldse Euroopa Liidu tulevasest äh, struktuurist. me räägime Euroopa Liidu poliitikate hindamisest ja me ei tohiks siin äh, süvendada lõhet netomaksjate ja netosaajate vahel. me peame sellist äh, erinevust leevendama, mitte süvendama. oluline on, et meil oleks tagatud Euroopa vahendite läbipaistvus ja oluline on pidada silmas seda, et kodanikel peab olema rohkem infot selle keerulise süsteemi kohta. avalikkus peab asjadest paremini aru saama tulevastes aruteludes äh, tuleb äh, arvestada ka iga äh, liikmesriigiga eraldi. loomulikult Brexit toob endaga kaasa teatava lünga, aga meil tuleb see lünk täita nii, et ei teki pingeid liikmesriikide vahel, meil tuleb leida uusi rahastamisallikaid selleks, et edendada olulisi valdkondi nagu teadus- ja arendustegevus äh, ja digitaliseerimine. meil on vaja uusi finantsvahendeid ja kindlasti tuleb äh, mitmekesistada Euroopa Liidu omavahendeid, nii et Euroopa Liit tuleks paremini toime tärkavate väljakutsetega, nagu näiteks äh, ränne ja teatavad ohud välisjulgeolekupoliitikas. eelarve peab olema teatavalt paindlik muidugi. nüüd äh, pannes paika järgmist MFF-i, me äh, tegelikult äh, otsustame, kuidas Euroopa Liit tulevikus toimib. kui me paneme prioriteedid paremini paika, nagu näiteks digitaliseerimine, digitaalne ühisturg, siis äh, sellest saavad äh, kasu kõik äh, liikmesriigid. on ääretult oluline säilitada ja arendada edasi ka ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajanduspoliitikat ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. Sofia Ribeiro. järgmisena saab sõna Sofia Ribeiro Portugali parlamendist. Äh, suur tänu, esimees. istun siin paremal pool. volinik äh, Oettinger ütles, et me oleksime parlamentides äh, ja teistes Euroopa Liidu institutsioonides paindlikumad, kui me räägime EVFF-ist, aga mulle valmistab muret see, et see paindlikkus on juba niigi tõesti väga pingule tõmmatud seoses Brexiti ja uute välispoliitiliste väljakutsetega. nüüd, kui rääkida ühisest põllumajanduspoliitikast ja ühtekuuluvuspoliitikast, siis äh, räägitakse kärbetest, ÜPP-d äh, oleks võimalik kärpida isegi ka kolmkümmend protsenti mainiti ja see oleks täielik katastroof me oleme arvamusel, et just praegusel ajahetkel peaks ÜPP pääsema lisasurvest, sellepärast et äh, ÜPP peab äh, arvestama uute arengutega, väärtuste loomise ahelas, äh, toidu tootmise ahelas me räägime siin ka jätkusuutlikust äh, arengust ja sellest, et äh, tuleb äh, kohaneda mm, uue hinnapoliitikaga, meil on vaja olukorda jätkusuutlikult üldiselt analüüsida. me ei tohi kohelda põllumajandust rongaemalikult. me ei saa põllumajanduse kulul äh, muid poliitikaid edendada, põllumajanduse rahastamine mõjutab üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist, mis on kõik maaelu või maapiirkond. järgmisena saab sõna Simonas Balauras Kreeka parlamendist. Äh, suur tänu, esimees eelmisel aastal Euroopa Liidu tippjuhid äh, rääkisid äh, sellest, et meil tuleb ühtsem, tugevam Euroopa majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvusega. aga selleks, et neid äh, tühje sõnu rakendada, on vaja ka poliitilist tahet. meil on vaja majandus- ja rahapoliitiliselt panna paika tegutsemise alused, aga samas äh, põllumajanduspoliitika soovitakse säästa viis protsenti, ühtekuuluvuspoliitikas tõukefondide osas miinus kümme protsenti. sellest on juba nüüd räägitud, aga pärast Brexitit on see kõik äh, maha vaikitud. kas äh, veel kärpeid? tõukefondides äh, näiteks kakskümmend protsenti. kas tõesti nüüd, kus äh, majandus ja sotsiaal äh, ebavõrdsus on kasvanud, kus inimesed on tõrjutud sotsiaalselt, kus äh, meil on järjest rohkem sisserändajaid. me ei saa lubada kärpeid sotsiaalpoliitikas. meil on vaja toetada rohkem vähem arenenud piirkondi, mis on isoleeritud, näiteks äh, saared või mis on majanduslikult maha jäänud. ja integratsiooni valdkonnas äh, tuleb ka arvestada sellega, et siin on äh, tegemist äh, majandusliku küsimusega. Neid riike tuleb toetada, kes võtavad vastu kõige suuremad rändevood ja koormus tuleb ühtlaselt ja võrdselt jaotada. ja lõpetuseks üks äh, küsimus, mida on maininud ka teised kolleegid, et kust see raha peaks tulema eile me rääkisime sellest, kuidas oleks võimalik vältida maksudest kõrvalehiilimist, eelkõige suurettevõtted hiilivad maksudest kõrvale. meil on vaja ühtset maksupoliitikat. me peaksime vältima majanduse sotsiaaltumpingut liikmesriikide vahel. oluline on kanda hoolt selle eest, et Euroopa Liidu struktuurid ähm, kohendatakse vastavalt. eile mainiti, et äh, Saksamaal on äh, eelarve ülejääk äh, kaheksa protsenti. meil tuleb tagada noortele kohane haridus nende tööhõive edendamiseks ja meil on vaja meetmeid, mis mõjutavad otseselt reaalmajandust, töövõtjaid meil on vaja ühtset sotsiaalhartat, mis toetab töövõtjate õigusi ning äh, majanduslikku ja sotsiaalset äh, ühtekuuluvust ja sidusust. tuleb arvestada sellega, et äh, praegune olukord on vesi paremäärmuslaste veskile meil on vaja kestlikku majandusarengut ilma sotsiaalse tõrjumiseta. Ah, Jürgen. järgmisena saab sõna Jürgen Anderson Rootsist. Eh, tänan, esimees. ei ole üllatav, et äh, mul ei ole üldist seisukohta seoses selle restriktiivse eelarvepoliitikaga. ma tervitan, et me arutleme sellel teemal siin ja saame öelda välja oma arvamuse. on oluline, et meil on ühine rahastamine aga me räägime ju ka ambitsioonist, suuremast eelarvest, kui ma kolleege kuulan, siis see kõik kõlab väga dramaatiliselt. ma arvan, et võib-olla siin on võimalik äh, siiski ka teistsuguseid lahendusi äh, kaaluda. osad on arvamusel, et äh, jõukust tuleb paremini jagada, teised leiavad, et majanduskasvu tuleb äh, edendada, arvatakse, et sada viiskümmend äh, miljardit eurot äh, siin majandustegevuseks peaks olema erinevad suurusjärgud, aga on ka mitmesuguseid äh, teisi võimalusi, kuidas majandust äh, edendada ja heaolu jaotada. me võime eelarves äh, leida ka muid võimalusi, tagamaks äh, paremat tasakaalu. me võiksime rääkida sellest näiteks, kuidas siseturgu paremini välja arendada, samuti tuleks rääkida sellest, kuidas äh, tulla toime protektsionismiga Euroopas ja Eurotsoonis, see mõjutab äh, samuti äh, otseselt äh, meie tööstustoodangut ja see mõjutab ka arenguriike, näiteks tööstusriikide tehased kolitakse arenguriikidesse, et kulusid säästa meil tuleb äh, tõesti neid teemasid arutada ja midagi koos siis ka ette võtta. järgmisena saab sõna Aleksander Ivanov, Bulgaaria parlamendis. Äh, tänan, juhataja, kolleegid, jätkan oma emakeeles arutelu, mis nüüd siin äh, saalis äh, aset leiab erinevatel tasanditel, on ääretult oluline. me peaksime lõud-, jõudma lahendusteni, mis hõlmavad äh, kõiki liikmesriike ja mis äh, tagavad suurema võrdsuse liikmesriikide vahel, aga kui me räägime maksudest, siis me peaksime pöörama tähelepanu ka uurimusele, mille viis läbi Euroopa Komisjon aastal kaks tuhat viisteist ja selle tulemus oli, et äh, sada viisteist miljardit eurot äh, läks liikmesriikide eelarvetest kaduma käibemaksupettuste tõttu. me peaksime vaatama, kuidas äh, seda valdkonda rahastada, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvesse sissemaksmisest. olgugi, et äh, volinik Oettinger ei ole enam siin, tahaksin ma öelda, et äh, kui siin räägitatakse kompromissist, mis tuleb saavutada, siis see peab loomulikult olema liikmesriikide vaheline kompromiss. jah, aga süsteem on nii tugev, kui äh, milline on tema kõige nõrgem lüli ühtekuuluvuspoliitika ja teised nii-öelda lülid ei peaks saama väiksemat rahastust. aitäh, kallid kolleegid, osalemise eest arutelul ja kuna meil on eh, veel pisut aega, peame kell seitseteist viisteist lõpetama, siis pöörund on ma oma kaasraportööride poole, kes tegelevad eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse äh, Ehm, ehm, finantsraamistikuga, siis võib-olla te soovite midagi öelda. aitäh teile, härra esimees. ma räägin tõesti väga lühidalt, sest arvan, et äh, kolleegid riiklikest parlamentidest on juba öelnud, arutelu oli väga huvitav ning äh, arvan, et äh, see, mis ma kuulsin, andis kõvasti mõttetööd ning äh, oleks äh, äh, olnud tore, kui me saaksime kokku tuua liikmesriikide ja parlamentide äh, sagedama selle koostööle, siis me jõuaks kergesti kokkuleppele. peame selles veenma aga oma valitsustes, aitäh teile ja võite mind uskuda, et oleme täielikult teie käsutuses, et äh, Eh, jätkata dialoogi liikmesriigile parlamentidega, aitäh, Jan! Eh, uh, aitäh, härra esimees! tuleb tunnistada, et see arutelu on natukene teistsugune kui varasemad arutelud liikmesriikide parlamentide saadikutega. mitmel eelmisel korral olid arutelud väga tseremoniaalsed ja sümboolsed Euroopa Liidu jaoks on praegu keeruline aeg, ma ei nimetaks seda küll kriisiks, aga aeg on keeruline, me peame tegema rasked valikud. ning üks valikutest seisneb selles, et et äh, erinevused lähenemises ei ole mitte ainult äh, parteide, vaid ka liikmesriikide vahel. mõningad äh, teist väljendasid täpselt samasugust seisukohta nagu teie valitsused. see on oluline aspekt teiseks, liikmesriikide parlamendisaadikud ning meie oleme valitud inimeste poolt, me peame öö, ähm, tulema vastu inimeste soovidele, näiteks kui inimesed kardavad. Nad soovivad paremat julgeolekut. see on üks olulisemaid elemente ning siis nad küsivad meilt, kas te kaitsete meie piire, siis küsimus seisneb selles, kas meil on piisavalt ressursse, et oma piire piisavalt kaitsta. palun vaadake eelmise nädala komisjoni dokumenti, seal öeldakse, et kõik sõltub sellest, mida te soovite. ma tsiteerin mälust. kui te soovite nõrka piirikaitset, olgu meil võib olla siis viis tuhat sõdurit, aga kui me soovime paremat kaitset, siis on meil vaja kakskümmend tuhat sõdurit. kui me soovime sellist kaitset nagu ameeriklastel, siis peab olema meil vähemalt sada tuhat sõdurit. seega olgem nüüd tõsised, kas me soovime piire kaitsta ja meil on selleks vaja kaheksakümmend kuni sada tuhat sõdurit, siis kust see raha tuleb? meie valijad aga soovivad, et me neid kaitseme. mis me siis tegema peame? see on, sama äh, kehtib äh, traditsiooniliste poliitikute kohta äh,, ühtekulus ja põllumajanduspoliitika kohta äh,. Äh, mis vanades liikmesriikides on äh, ühesugune, aga näiteks Poolas, Tšehhis või Slovakkias äh, puudutab see sageli ka teadussektorit näiteks. traditsiooniline ühtekuuluvuspoliitika ehitab ujumisbasseine. loomulikult on kõik sellele vastu, sest see on raha raiskamine. <clears throat> aga kui neid tehakse investeeringutena, neid kulutusi, siis asi on teistsugune. lõpetuseks, vastuseks Rootsi kolleegile, me hindame Euroopa eelarvet üle. me arvame, et me võime sellega kõik ära teha ning me ei, ei ole inimestega ausad. kas me saame Euroopa eelarvega lahendada noorsootööpuuduse? ei ole ju tõsiseltvõetav aga me saame öö, toetada, motiveerida, kiirendada protsesse. me ei saa ise probleeme lahendada, sest kui me seda ütleme, siis vabandust, aga me valetame. me valetame inimestele. kui me ütleme, et me suudame teha kõike. niisiis, me peamegi kõik olema konkreetsed ja tõsised, sest inimesed soovivad, et me ütleksime selgelt seda, mida me soovime, mida me saame teha, mis on võimalik ära teha ja nagu Isabel Toma ütles, meie parlamendina raportöörina oleme teie käsutuses, kui teil on vaja arutada, milline on parlamendi positsioon. aitäh! aitäh, aitäh Janile, Janile eh, ja Isabelile, suur aitäh! Eh, komisjon soovib sõna võtta eelarve peadirektoraadist, palun, teil on sõna. Just... aitäh, komisjon äh, volinik Oettingeri poolt, kes pidi ära minema, sest tal oli teine kohtumine, võtaksin sõna, ma ei plaaninud kõneleda, aga ma arvasin, et on mõistlik ka äh, öelda komisjoni poolt, et me oleme valmis teiega koostööd tegema, teie võimalikele küsimustele vastama, nagu härra Olbricht ütles, eelmisel nädalal avaldas komisjon oma teatise, mis oleks panus neljapäevasele ja reedesele liidrite debatile ning me oleme vägagi huvitatud läbi rääkima ka liikmesriikide parlamendisaadikutega nii teie juures kodus kui siin. me võime rääkida sellest dokumendist kui ka MFF-ist üld, üldisemalt. suur tänu, härra Artui, et andsite mulle ka võimaluse kinnitada meie koostöövalmidust. aitäh teile. suur tänu kõigile. sellega on meie huvitav kohtumine lõppenud. see võimaldas ähm, meil mõista, kuidas, kui suurel määral meie vastutus on jagatud liikmesriikide parlamendisaadikute, Euroopa Parlamendi saadikute vahel, seda nii vast-, poliitilise vastutuse kui eelarve küsimustes ning äh, järgmise finants, äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine annab meile tegevust kahe tuhande kahekümnendast kahekümne seitsmendi aastani ning äh, mul on väga raske ette kujutada, ütlen ausalt, mis toimub eh, kaks tuhat kakskümmend viis või kakskümmend kuus, kakskümmend seitse. selge on eh, see, et meie praegune mitmeaastane finantsraamistik eh, kannatas, kui tekkisid kriisid, mida ei osatud ette näha. eriti puudutab see massiimmigratsiooni ja me näitasime Euroopana ennast võimetuna me, me suut-, pidime suutma äh, nii-öelda eelarvegalaksia luua, kas äh, meil on äh, äh, seda vaja teha ei, sest eelarve peab olema mõistetav Euroopa kodanikele ja peame, nad peavad aru saama, mis on Euroopa ambitsioon, milline on meie visioon Euroopast et me saaks ette valmistada, et ta saaks ette valmistada meie tulevikku, et ta saaks ära hoida eh, üleilmastumisega kaasas käivad probleemid ning eh, meil on täiendav, teineteist täiendav roll, sest eh, nagu te teate, Euroopas on vaja, meie ainukesed finant-, omavahendid on tollimaksud. nii et äh, teie olete need, kes praegu ressursside üle hääletavad, otsustavad ja peame mõtlema kasulike kulutuste, tegelike lisandväärtuste üle. Te mõistate, mis käib kaasas oma vahendite küsimusega, aga võttes arvesse, mida ütles kõrgetasemelise eh, omavahendite grupi esindaja, siis eh, meie eesmärgiks ei ole uute oma, oma vahenditega luua eh, lisasissetulekuid, vaid eh, eesmärgiks eh, ei ole maksumaksjate koormat suurendada, vaid peaksime suurendama liikmesriikide pas-, panuseid ja peaksime loobuma õiglase tagastuse türanniast ehk siis, et ollakse solidaarsed, aga kaitstakse oma huvisid ning äh, seda võib öelda mitmete äh, netopanustajate poolt. me peame rõhutama vajadust mitmeaastane finantsraamistik siduda äh, uusi, uute oma vahenditega, loodetavasti nõukogu võtab meid kuulda, aga esimesed, äh, esimesed äh, infokillud ei las-, tekita meis suurt optimismi. peame survestama oma valitsuse liikmeid, äh, avalikkust peab võimutama samuti teie koduriikides ja ka Euroopa tasandil, et mõistetaks äh, miks me niimoodi tegutseme, et äh, hakkaks äh, tegutsema riigi ja valitsusjuhid, sest näeme, millised, äh, näeme, mis siin kõik mängus on. näeme, kui olulised on näiteks digitaalküsimuste lahendamine, sest äh, Eh, praegusel hetkel eh, näiteks digi-, hiiglased ei maksa makse Euroopasse, see on Euroopa eh, süü, sest me lubame neil niimoodi tegutseda. seega meil on vaja tõelist solidaarsust ja koosmõtlemist. meil, kas meil oleks vaja eelarvet üks koma kolm või üks koma kaks, miks ka mitte, aga me ei tohi äh, kulusid Euroopas, riikide kulusid Euroopas suurendada. Eh, tihtipeale on nii, et liik-, et riik tegutseb oma suveräänsuse pädevuse eh, raames eh, paljudes valdkondades, näiteks immigratsioon ja muudes küsimustes, üritades immigratsiooni põhjusi Eh, kaotada, kui tegutsetakse eh, samas soovitakse tegutseda võimalikult tõhusalt Euroopa tasandil, kujutage siis ette, et eh, vahendid, mis on kasutusele võetud riigi tasandil, pannakse Euroopa käsutusse, taotledes suuremat tõhusust. nii et kui soovitakse suuremat tõhusust Euroopa Liidule, siis võiks see tähendada ka eelarve vähenemist liikmesriigi tasandil ja see tähendab siis äh, seda, et äh, meil on vaja suuremat paindlikkust, sest ilma paindlikkuseta ei ole meil võimalik ootamatute olukordadega toime tulla ja see on väga oluline, ette valmistades järgmist äh, finantsraamistikku. küsimus on selles, milline on meie jagatud visioon Euroopa tuleviku kohta. milline on meie ambitsioon Euroopas? kui meil on jagatud visioon, kui meil on jagatud ambitsioonid, siis äh, tuleb sellest äh, eelarve küsimustes järeldusi teha ning veenda liikmesriike, et meie kaaskodanike tuleviku ettevalmistamiseks äh, anda neile usaldust, turvalisust, siis on meil vaja rohkem Euroopat ja seda öelnuna teeksin ettepaneku, et äh, kohtuksime seitseteist, kaheksateist september äh, kaks tuhat kaheksateist järgmise parlamentidevahelise kohtumise korraldamiseks ja see toimub Viinis, sest äh, sel ajal toimub Austria eesistumine ning siis on võimalus arutada edasi mitmeaastase finantsraamistiku küsimusi kuid eh, kindlasti juba te tegutsete liikmesriikides, eh, parlamentides, kui te saaksite käivitada arutelu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis meie eh, kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande seitsme, kahekümne seitsmendaks aastaks üritame ennast võimalikult hästi ette valmistada, me ei tohi siin läbi kukkuda. meie praegune istung on lõppenud ning ütlesin, et kohtume sügisel uuesti. tänan Bulgaaria eesistujat, kes istus väga, kes istus meie kõrval ja tegi väga tõhusat tööd ning äh, head koju jõudmist, nägemist!